Good morning, ladies and gentlemen. Uh, we will start. tere hommikust! alustame oma eelarve kontrolli komisjoni koosolekuga. ma loodan, et keegi ei äh, kavatse protesteerida meie tänase päevakorra vastu, nii et saame selle kinnitada. ja nagu tavaliselt on meil tõlge ja rohkem teadaandeid ei ole, nii et saame kohe minna meie peamise päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa välisteenistuse eelarve täitmisele heakskiidu andmine kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kohta. ja meil on härra Russo äh, kontrollikojast, kes esimesena saab sõna siis on meil äh, komisjoni asepresident proua Mogherini, meil on väga hea meel, et ta siin on, me teame, et äh, väga raske on äh, koordineerida teie ajakava parlamendi soovit-, soovit- äh,, parlamendi soovidega ja meil on äh, ka raportöör, kõik on itaallased äh, ja pärast äh, saavad sõna meie liikmed eh, küsimusteks ja märkusteks ja ehkki meil on üheksakümmend eh, minutit eh, aega ehk sama palju kui jalgpallimatši jaoks, me teame, et kõik parlamendisaadikud tahavad ka äh, värava lüüa. nii et äh, andke ka teistele võimalus selleks, palun. ja kõigepealt annangi sõna härra Russole Kontrollikojast. Thank you, Mr Chair. aitäh ähm,. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud raportöör, lugupeetud kontrollikoja äh, Eh, liikme, eh, lugupeetud eh, eelarve kontrolli komisjoni liikmed, lugupeetud kõrge esindaja, mul on väga hea meel siin olla ja tutvustada meie mm, arutelu peatükk, meie raporti peatüki kümme, mis puudutab siis Euroopa välisteenistuse eelarve täitmisele heakskiidu andmist ja kontrollikoja hinnang kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga on positiivne ja olulisel määral vigu siin ei olnud. me tuvastasime, et hinnanguline veamäär oli null koma kaks protsenti. see hinnang tugineb tuhande tehingu, tuhandel tehingul, mida kontrolliti välisteenistuse eelarves. me leidsime, et viie tehingu puhul oli probleeme, mm, seal oli ähm, probleeme menetlustega ja need vead olid samasugused nagu ähm, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Äh, tegemist oli ähm, mingite spetsiifiliste hankemenetlustega või siis ei olnud äh, alati dokumente mõningate menetluse etappide jaoks või siis ei peetud kinni äh, Äh, aja äh, piirides, mis on ette nähtud äh, lepingute avalikustamiseks. me ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta rap-, aruandes tehtud soovitustele on reageeritud, meie soovitused, mis puudutasid peretoetusi, on arvesse võetud ja hankemenetlusi puudutavad soovitused on mõningates aspektides arvesse võetud ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta äh, teeme ka soovitusi, meil äh, välisteenistusel ei ole konkreetseid soovitusi. nagu varem menetluse käigus öeldud, kontrollikoda on Äh, kontrollinud viie, äh, personali viieprotsendist vähenemist, äh, milles kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eelarve eest vastutavad institutsioonid kokku leppisid. hiljuti me leid-, välisteenistus äh, on äh, õigel teel äh, personali vähendumisega, aga kuna personali vähendamisega alustati aasta hiljem, siis lõplik eesmärk saavutatakse alles kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. paralleelselt meie hindamisega avaldasime ka oma eriaruande number seitse kahe tuhande seitsme, kuueteistkümnenda aasta kohta, mis puudutab hoonete haldamist üle maailma. meie leidsime, et äh, delegatsioonide hooned tavaliselt äh, vastavad delegatsioonide vajadustele, aga kohati ei ole tegemist ähm, hea hinnakvaliteedi suhtega. ja äh, selles eriaruandes tehtud soovituste üle ar-, seire teostamine on ette nähtud kaheksateistkümnenda, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja vastan meeleldi teie küsimustele, kui teil neid on. aitäh ja nüüd saab sõna proua Mogherini Very much, first of all uh,, uh Mr. suur tänu. esimees, kõigepealt äh, ma vabandan, et äh, ma ei saanud eelmisel nädalal Strasbourgi tulla. ma olin äh, nagu paljud meist nii-öelda talvehooaja ohver, aga täna ongi meil nüüd rohkem aega rääkida sellest äh, olulisest aspektist Euroopa välisteenistuse töös. kõigepealt äh, tänan esimeest ja tänan raportööri tehtud äh, töö eest nende nädalate ja kuude jooksul. samuti tervitan võimalust arutada teiega, kuidas meie teenistus tõhusamaks muuta. nüüd kolme aasta jooksul olen näinud, kuidas Euroopa välisteenistus on äh, arenenud äh, väga kiiresti. me peame pidevalt äh, kohandama neid vahendeid, mida me oma töös kasutame. selgelt on laual soov, et Euroopa Liit oleks äh, aktiivne ja tugev tegija maailma areenil, me oleme silmitsi järjest suuremate ja keerulisemate väljakutsetega. ma näen äh, täna oma töös, et järjest rohkem äh, saadakse aru, et me peame tugevalt tegutsema üle kogu maailma, mitte ainult Euroopa piirkonnas. Euroopa Liidus ja liikmesriikides äh, ollakse silmitsi näiteks selliste väljakutsetega nagu ränne. kolm aastat tagasi selle küsimusega Euroopa välisteenistus ei tegelenud ja nüüd äh, Euroopa rängende poliitika on suuresti seotud just nimelt äh, välisteenistuse tööga teeme koostööd partneritega, nagu näiteks ÜRO ja teistega ja liikmesriigid suuresti äh, sõltuvad meie usaldusfondidest, missioonidest, äh, samuti meie kolmepoolsest äh, koostööst ÜRO-ga, Aafrika Liiduga. meil on tõesti partnereid üle kogu maailma, Pakistanist teiste Aasia riikideni ja Aafrikani see on lihtsalt üks näide selle kohta, kuidas ootused äh, välisteenistusele, meie töömaht on viimastel aastatel muutunud. samuti mõistetakse paremini meie rolli väljaspool Euroopa Liitu. me oleme nüüd äh, kontaktpunktiks mitte ainult oma piirkonnas, vaid ka kõikidele teistele maailma kontinentidele. kui nüüd vaadata, mis äh, on Euroopa Liidu ja ka parlamendi jaoks üks äh, põhiprioriteete, siis äh, see on mitmepoolse süsteemi säilitamine maailmapoliitikas äh, nagu seda kehastab äh, ÜRO, me soovime selliselt läheneda rahuvalvele, kliimapoliitikale ja nagu te teate, siis äh, ÜRO peasekretäril Antonio Guterresil on väga ambitsioonikas äh, reformikava äh, selles osas ÜRO-l. toon mõned näited. Te teate, milline keskne roll meil on Iisraeli ja Palestiina konflikti lahendamisel, me anname oma panuse kvartetis suhetes Araabia liigaga, me äh, võtsime vastu ka Netanyahu ja Abasi äh, hiljuti siin, me samuti äh, oleme tugevalt Iraaniga tuumaleppe säilitamise poolt, me oleme tegelenud Süüria pinnal toimuvate arengutega osaleme ülesehitamiskonverentsil, mis tuleb paari nädala pärast äh, Kuveidis. Uus-Eremaa, Tšiili, Jaapan, Jaapan, Kanada, kõikide nende riikidega me teeme koostööd, äh, et äh, esitada, ehitada üles vastastikust koostööd partnerlust, usaldust ja seda kõike lähtuvalt ühistest Euroopa väärtustest. selge on ka see, et me oleme järjest enam kontaktpunktiks oma kontinendil nendele riikidele, kes ei ole Euroopa Liidus, aga on eurooplased. kõigepealt äh, oleme me kontaktpunktis oma idapartneritele, nad soovivad meiega rohkem koostööd teha, rohkem äh, ka majanduslikult meiega seotud olla ja kahtlemata oleme me järjest olulisemaks kontaktpunktiks Balkani riikidele. kõik äh, kuus partnerit äh, meil Balkanil töötavad selle nimel, et äh, saavutada üleminek oma ühiskonnas ja liikuda Euroopa Liidu poole ja kindlasti äh, Bulgaaria eesistumise ajal äh, astutakse selles osas olulised sammud edasi ja see kõik on ka Euroopa Liidu huvides nii julgeoleku kui ka majandusaspektist. ja mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis äh, ma arvan, et äh, Euroopa Parlament mõistab väga hästi, millised uued alad meil avanevad Euroopa välispoliitika valdkonnas. Te juhite tihti tähelepanu sellele, et meil on uued väljakutsed, meil on uued võimalused selleks, et ähm, saavutada rahu äh, ja koostööd äh, ja kõik äh, Eurobaromeetrid ka näitavad, et kodanikud soovivad Euroopa Liidu poolt tugevamat tegutsemist välispoliitikas sellepärast et äh, ühtselt saavutab Euroopa Liit rohkem kui iga riik eraldi. mina igal juhul jagan sellist ambitsiooni, sellepärast et äh, rahu, turvalisus ja inimareng Euroopa Liidus äh, sõltub olukorrast meie piiridel ja me oleme seda selgelt näinud viimase kahe-kolme aasta jooksul, kui me räägime terrorismist, rändevoogudest, migrantidest, aga nüüd äh, sellega ma jõuan ka meie päevakorrapunkti juurde, aga igal juhul, olles äh, parlamendiliikmed, äh, teid ei huvita mitte ainult arvud, ma eeldan, vaid ka laiem kontekst, milles Euroopa välisteenistus töötab. et sellist rolli täielikult terviklikult mängida, peab meie organisatsioon loomulikult hästi toimima ja eelmisel aastal ma ka toonitasin, et äh, kui ootused kasvavad, siis peavad ka vahendid äh, kasvama, see ei ole täna päevakorrapunktiks, aga seda siiski tuleb arvestada, kui me alustame läbirääkimisi järgmiseks MFF-iks, kui on suurenevad äh, ootused, siis ähm, tuleb tõesti prioriteedid kodanike huvidest lähtuvalt paika panna. aga samal ajal meil on kohustus ja huvi olla täiesti läbipaistev ja vastutustundlik oma igapäevases töös, me peame olema sidusad ja lähtuma kõige kõrgematest standarditest, sellepärast et äh, välispoliitika äh, valdkonnas äh, on usaldusväärsus eelarve küsimustes ja sellega kaasnev läbipaistvus ka eelduseks edukale tööle meie partneritega, kellelt äh, me nõuame ka usaldusväärset eelarvekäitumist ja läbipaistvust, nii et see on oluline osa meie äh, tööst. nii et äh, kui me soovime partneritelt nõuda usaldusväärsus ja läbipaistvus, siis me peame ise ka olema äh, vastutustundlikud ja läbipaistvad. nii et ma hindan väga seda võimalust arutada teiega, kuidas me saame paremini äh, kujundada oma tööd. minu jaoks ei ole siin äh, tegemist mitte niivõrd konkreetsete aspektide läbivaatamisega, te ka kuulsite, et olulisi, olulisi rikkumisi ei ole täna me küll käsitleme tehnilisemaid äh, küsimusi ja võib-olla ma ei ole tehniliselt piisavalt pädev, et kõigele vastata, aga ma võtan kindlasti aega, et äh, kõikidele küsimustele vastata. minu jaoks on siin tegemist eelkõige võimalusega arvamusi vahetada kui, ja kuulata teie ettepanekuid selle kohta, kuidas välisteenistus äh, võiks olla veelgi tõhusam, kuidas me saaksime hallata oma ressursse paremini ma arvan, et selles osas äh, oleme me nii-öelda ühes paadis, me kõik soovime välisteenistust, äh, mis saavutab äh, maksimaalselt tulemusi korraliku finantshaldusega. me oleme nüüd viimastel aastatel õppinud oma kogemusest, teie soovitustest, et asju paremini teha. me teame, et mõningate asjadega läheb aega, te ju teate, et ka selleks, et äh, laeva kurssi muuta kulub aega olenevalt sellest, kui suur laev on, aga igal juhul me tahame panna asjad äh, õigele kursile ja hakata selles suunas äh, liikuma. see ongi minu jaoks kõige olulisem. me peame vaatama, et muudatused, mida on algatatud, on käimas ja et kurss on õige mõnes osas meil tuleb tööd kiirendada ja selles osas ma palun ka äh, Äh, parlamendi abi suhetes teiste institutsioonidega, et meil oleks võimalik äh, selliseid kiirendusi läbi viia, aga mõned muudatused on võimalikud äh, ka lühiajalises perspektiivis. toon teile paar näidet eelmisest aastast, mille üle mul on suur heameel ja mille üle ma olen uhke. Euroopa ombudsman tõstatas täiesti õigesti meie praktikantide tasustamise küsimuse, ma teen nendega pidevalt äh, koostööd, ma näen, et noored eurooplased äh, on pühendunud äh, meie teenistuse aitamisele, see on märkimisväärne. ja nende töö tasustamine oli ilmselge, nüüd me pakume neile stipendiumi ja nüüd on ombudsman kinnitanud, et me täidame kõik äh, nõuded, seda oli võimalik äh, kiiresti muuta ja seda me ka tegime. ja kui ka muud teemad on äh, lahendatavad niimoodi otsekohe, lahendused ei ole lihtsad, aga neid on siiski teinekord võimalik kiiresti teha, siis te ka näete, et me tegutseme kärmelt ja otsustavalt ja paneme asjad liikuma õiges suunas ja seda võimalikult kiiresti. see praktikandide stipendiumi näide toob välja, kui oluline on eelarvepädevate asutuste toetus, et parandada meie teenistuse töökeskkonda Teie keskkond on minu jaoks ääretult oluline, eriti just välisteenistuses, kui inimesed ei ole motiveeritud, kui nad ei tutu, suhtu kirglikult oma töösse ja kui neil ei ole positiivset töökeskkonda, siis on äh, väga keeruline tulla toime väljakutsetega, mis sõltuvad motivatsioonist, tihtipeale ka ajapiirangutest äh, ja nii edasi ühesõnaga, minu jaoks on motivatsioon ja hea tee, töökeskkond ääretult oluline selleks, et äh, saavutada kvalitatiivselt kõrged äh, tulemused. ma tänan kontrollikoja liiget Pietro Russot. Äh, tema poolse kokkuleppe eest äh, temapoolse kokkuvõtte eest ja, ja siia tulemise eest. veamäär, nagu ta välja tõi, on selgelt alla lubatud kahe protsendi määra meil. kontrollikoda on äh, tõstatanud äh, mõned äh, mured, mis puudutavad hankemenetlusi äh, madala ja keskmise väärtusega hangete puhul me võtame loomulikult äh, selliseid äh, teemasid väga tõsiselt. meie delegatsioonid tegutsevad äh, riikides, kus ei ole tegemist äh, nii-öelda vabaturu äh, tingimustega ja seal äh, on meil mõningad väljakutsed äh, seoses hankemenetlustega. töö Euroopa Liidu riikides ja töö mõningates kolmandates riikides on seega väga erinev. me koolitame oma personali ja lihtsustame protseduure ja paneme paika suunised et selle kõigega toime tulla. meil on sada nelikümmend delegatsiooni, selline võrgustik on unikaalne üle kogu maailma, see on ääretult oluline me Euroopa Liidu välispoliitikale, aga ka teistele poliitikavaldkondadele ja seetõttu me peame selle võrgustiku säilitama, me peame seda edasi arendama. ma tean, et paljud kolleegid on parlamentaarse diplomaatia raames äh, saanud äh, koostööd äh, ja toetust nendelt delegatsioonidelt. niisiis sellise võrgustiku säilitamine, edasiarendamine avaldab eelarvele mõju, nii nagu see on alati kulukas. meie eelarve on kaheksasada kakskümmend miljonit eurot, see on suhteliselt tagasihoidlik summa, meil on seitse tuhat äh, töötajat ja pidevalt tulevad äh, juurde uued töövaldkonnad, näiteks äh, majandusdiplomaatia, Euroopa investorite toetamine üle kogu maailma, migratsioon, kultuuridiplomaatia, iga päev tulevad uued tegutsemisvaldkonnad juurde, mida nõutakse Euroopa välisteenistuselt lihtsalt kaks näidet igapäevasest tööst. eile ma kohtusin UNESCO peadirektoriga ja me arutasime, kuidas meil oleks võimalik äh, koha peal äh, anda panus selleks, et äh, päästa ja säilitada kultuuripärandit. me ei soovi, et kultuuripärandit kasutatakse ära ähm, näiteks kuritegevuse finantseerimiseks ja päev varem ma kohtusin äh, kõige olulisemate kosmosetööstude firmade tegevjuhtidega ja nad äh, palusid meilt äh, toetust, et konkureerida üle kogu maailma kohati protektsionistlikus õhustikus. nii et need on lihtsalt mõningad näited sellest tööst, mida me teeme suhteliselt tagasihoidliku eelarvega ja veel üks äh, aspekt delegatsioonide kohta, mis on minu jaoks oluline, ma tean, et me eelmisel aastal ka käsitlesime seda teemat, see on meie töötajate turvalisus ja ohutus äh, maailmas. see on meil äh, pidevalt mõttes see teema. ma tänan parlamenti toetuse eest eelarve lisavahenditele. me saime nüüd äh, kakskümmend neli turvaametniku juurde, kokku neid viiskümmend kaheksa. samuti äh, ostsime me juurde soomustatud autosid. enamasti on äh, julgeolekuolukord maailmas halvenemas, nagu te teate, ja meie väga motiveeritud ja kõrge kvalifikatsiooniga personal peab saama loomulikult teha oma tööd äh, ohutult üle kogu maailma. ja maailma kõige, jah, haavatavamad äh, piirkonnad on ka kõige ohtlikumad ja tihtipeale meie töötajad tõesti peavad äh, tegema tööd väga kaugel Euroopast, väga ohtlikes kohtades, samas kõik, äh, mida nad oma töös teevad, äh, on meie kõigi turvalisuse ja ohutuse huvides on äh, oluline, et me oleksime esindatud, et meie lipp oleks nii-öelda väljas. ja tihtipeale on Euroopa Parlament äh, ka olnud sellel arvamusel, et Euroopa Liit äh, peab olema rohkem nähtav ja aktiivne üle kogu maailma. me oleme loomulikult digitaalsesse ajastusse jõudnud ka diplomaatias, aga siiski on ka ääretult oluline olla füüsiliselt koha peal e-post ja Whatsapp ei asenda äh, füüsilist kohalolekut alati. on oluline kohtuda siiski äh, näost näkku, on vaja oma silmaga ka näha tihtipeale, milline on poliitiline olukord koha peal, milline on äh, humanitaarsituatsioon meil on äh, tihtipeale vajadus äh, reisida, nii nagu ka teistel diplomaatilistel teenistustel üle kogu maailma ja samuti äh, on ka teil järjest rohkem reisimist üle kogu maailma parlamentaarse diplomaatia raames, mida ma väga hindan. ja mis on väga oluline töö. niisiis äh, me peame ka selles valdkonnas äh, vaatama, kuidas me saaksime kulud hoida võimalikult äh, madalad ja samas äh, tagada läbipaistvuse missioonide osas, mida me peame läbi viima. nagu te teate, siis nõukogu on palunud meil personali vähendada viis protsenti. me saavutasime selle eelmise aasta lõpuks nii nagu äh, Kontrollikoda on ka kinnitanud. kakskümmend töökohta lähevad peakorterist äh, delegatsioonidesse, niimoodi saab see olema järgmised äh, kolm aastat. nii et meil tuleb kujundada oma tööd selliselt, et peakorteris töökohtade arv väheneb, delegatsioonides väljaspool Euroopa Liitu suureneb. edasi. mis puudutab eelarvet kaks tuhat kaheksateist, Euroopa Liit saadab eriesindaja Afganistani ja nagu te teate, siis nõukogu veenmine selle töö jätkamise osas saab olema ambitsioonikas. me samuti äh, jätkame koostööd selleks, et saavutada geograafiline tasakaal oma personali osas, mida mitmekesisem on äh, meie personal, seda paremaid äh, tulemusi me saavutame, me saame toetuda riiklike diplomaatia kogemustele. me oleme saavutanud selle tasakaalu praktiliselt igal pool oma teenistuses, aga mõningad äh, raskused meil siiski on, näiteks äh, juhtkonna tasemel kolmkümmend kuus protsenti töötajatest olid äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal liikmesriikide ähm, varasemad diplomaadid, nüüd on see protsent langenud kolmekümne kolmele. nii et äh, üldiselt meil on süsteemis tasakaal olemas, aga delegatsioonide juhtide ja peakontoriosas kohati on veel tasakaalutust. ma olen nüüd rääkinud äh, päris pikalt, aga ma üritasin võimalikult äh, palju detaile läbi võtta. nii et äh, peasekretär on loonud kaks rakkerühma. üks tegutseb spetsiifiliselt soopõhiste küsimustega, võimalust, võrdsete võimalustega ja teine geograafiaga niisiis äh, me vaatame läbi, millised muudatused oleks võimalik läbi viia üle saja neljakümne personaliliikme osales äh, rakkerühmadele nõu andmises, nii et äh, me võime, kui te soovite, anda teile ka detailsemalt infot selle kohta, milliseid muutuseid me oleme ellu viimas. nii et äh, ei räägi siin täna mitte ainult eelarvest, vaid äh, Euroopa Liidu rolli tugevdamisest üle kogu maailma, sellepärast ma rääkisin ka nii pikalt, aga tihtipeale mul ei ole võimalust teie komisjonis äh, nii pikalt rääkida ja ma tundsin, et on minu kohustus äh, tutvustada teile seda laiemat pilti ja laiemat konteksti, milles me töötame. praegusel ajaloohetkel hetkel peab äh, Euroopa välisteenistus olema niivõrd tõhus kui võimalik, meil peavad olema kohased ressursid oma tööks ja teie olete alati meid äh, toetanud äh, ja loodan edaspidigi teie toetusele ajahetkel, kui me oleme silmitsi järjest suuremate ootustega, aga ka järjest suuremate väljakutsetega, me tahame olla läbipaistev, usaldusväärne partner ja on oluline, et Euroopa Liidu institutsioonid ka toetaksid teineteist, et saavutada liidu tasemel tugev äh, sünergia ja ma tean, et parlament on alati sellel lainel olnud ja vabandust, et mu sissejuhatus äh, sai äh, nii pikk, aga te alguses ka mainisite, et aega on palju, aitäh! suur aitäh selle sõnavõtu eest. nagu te teate, meie komisjon ei ole siin äh, sellised äh, kitsid, hullumeelsed maniakid, äh, kes vägisi jäävad oma seisukohtade juurde, me oleme üsnagi positiivsed oma tegevuses, nüüd aga kuulame ära raportööri kes äh, esitas kirjalikud küsimused, aitäh, et vastasite neile. ja siis arutelu äh, jätkub. aitäh, esimees. kõigepealt ma tahaks tänada kõrget esindajat tema sõnavõtu eest ning samuti ka tema vastuste eest, mille ta meile saatis, kus ta võttis kokku mitmesugused huvitavad äh, arutelupunktid millele keskenduda ning suur aitäh ka härra Russole mm, kontrollikojast äh, meiega jagatud andmete eest. praegune rahvusvaheline ebakindel olukord äh, muudab aina olulisemaks meie välisteenistuse, kes äh, esindab meie demokraatlikke põhimõtteid ja inimelu austamist. sellega seoses äh, ei saa äh, keskenduda ainult administratiivsetele küsimustele, tuleb lisada sellele ka meie välisteenistuse lisandväärtust äh, viimastel äh, kuudel. see, mis on pidevas tegevuses inimõiguste kaitsmisel, tegeleb samuti ka inimkaubanduse vastase võist-, võitluse ja muu sellisega. võime konstanteerida, seega meie välistegevuse, eh, eh, meie välisteenistuse tegevuse eh, paranemist ja ka eelarve paremit, paremat ärakasutamist. kontrollikoda ütles, et mõningad delegatsioonid on menetluslikult veel raskustes ning seega on välja pakutud koolitusi, et probleemi lahendada ning mõnikord äh, on delegatsioonides äh, raske menetlusi välja äh, töötada või läbi viia, kuid loodetavasti see olukord tulevikus paraneb. mis puudutab delegatsioonide dokumentatsioonide küsimus, on vaja tegutseda järjepidevalt, et ära hoida vigu Eh, ning kontrollida, et ei tekiks korruptsioonikahtlusi. sellega seoses peavad olema dokumendid võimalikult läbipaistvalt ja sel- ja võimalikult koostatud, et et eh, kogutud andmed oleks tõhusad ja eh, neid oleks võimalik kasutada info kogumisel. Lähme nüüd edasi meie esinduste hindade üle ja hoonete küsimuse juurde, mis on väga terav küsimus, ma vaatan murega, et kui vaatame delegatsioonide arveid, siis üle neljakümne protsendi on seotud, on seotud eh, kinnisvarakuludega ning loodetavasti suudame kaasata arhitekte ja teisi eksperte, et olukorda parandada. aga kuidas saaksime parandada äh, lepinguid, et eh, kindel olla selles, et eh, lepingud kirjutatakse alla tõesti turutingimusi austades. Eh, kas te olete analüüsinud seda, kas oleks võimalik näiteks lepinguid ümber teha, sest tundub praegu, et Euroopa Liit kulutab selles osas liiga palju, eesmärgiks peaks olema Eh, siiski kinnisvarakulude vähendamist, kas teil on mingisugune ülevaate eh, selliste andmete kohta, mis puudutab eelarvet, eh, siis eelarvet on lihtsustatud ning seega näiteks, näiteks kinnisvara kuludega tegeleb ainult välisteenistus, kas teile on võimalik veel mingeid samme astuda, et äh, eelarve oleks lihtsamini mõistetav. ning äh, ning näiteks äh, on välja töötatud ühtlasi ka stipendiumid meie praktikantide toetuseks Äh, äh, praktikantide toetuseks välisteenistuses. mul on väga hea meel kuulda, et äh, te olete selles osas langetanud otsuseid mõjutatuna ka Euroopa Parlamendi soovitustest ning kõige teravama teema jätsin viimaseks. möödunud suvel oli ajakirjanduses ähm, palju lärmi seoses kõrge esindajaga, kõrge esindaja missioonikuludega ning äh, ning sooviti, et missiooni kulud avalikustataks. praegusel hetkel esi, esmaste eh, missioonide eh, kulud kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast avalikustataks ning ma paluks, et ka ülejäänud missioonikulud avalikustataks, et oleks selge ülevaade sellest, et oleks eh, Äh, ülevaade enam-vähem, kuigi ma saan aru, et teatud küsimustes ei saa kõiki andmeid avaldada ning äh, äh, minu kolleegid kindlasti soovivad teie käest palju küsida, võttes arvesse, et meil väga palju aega ei ole, siis tahaksime ju anda teile ka võimaluse vastata, nii et ma jätan nüüd võimaluse rääkida kontrollikojale ja kolleegidele. Give you floor, madam vice president Grazie. Uh, as a, on some of the points uh, I will also uh, sõna uh, proua kõrgel esindajatel, esindajal uh,. aitäh, mõningates küsimustes palun ka kolleegil vastata, aga kuna me oleme kõik itaallased, siis uh, ma siiski jätkaksin inglise keeles, et meil ei tekiks tunnet, et me oleme Itaalia parlamendis. kõigepealt uh, tahaks tänada raportööri äh, tema lähenemise eest. siin on tõesti väga olulisi äh, küsimusi ja sellepärast me täna ka siin oleme, aga ma arvan, et see lähenemine, et äh, asju vaadatakse kontekstis, et milleks need vajalikud on, on äh, väga oluline, kuna tegemist on ju poli-, poliitilise rolli täitmisega, nii et aitäh selle eest. ja äh, siin on rõhutatud seda tööd, mida me oleme äh, teinud selleks, et äh, kaitsta inimelusid, tööd seoses äh, rändega ja see ei ole alati olnud lihtne. ja mõnede küsimuste puhul äh, pöördun peasekretäriaadi ja äh, inimres- ja personalidirektori poole, et nad saaksid anda teile detailsemaid vastuseid seoses hankemenetlustega, dokumentatsiooniga, hoonetega, isegi kui mõnede nende asjade puhul tahan ka ise sõna sekka öelda. kõigepealt äh, hooned ja residentsid, see on äh, keerukas valdkond mitte ainult välisteenistuse jaoks, vaid ka kõigi riikide diplomaatiate jaoks on see asi, millest alati räägitakse, ühelt poolt äh, on meil kohustus kokkuhoidlikkus? olla kokkuhoidlikud, aga teisalt äh, me äh, esindame Euroopa Liitu ja meil on äh, vaja sellist kohta, mis oleks adekvaatne selleks, et teiega külalisi võõrustada ja vastuvõtte korraldada, see ei peaks kunagi olema luksuslik, sellepärast et see on ka väga oluline meie identiteedi jaoks. meie maine ei sõltu sellest, kui palju kulda me näitame, vaid meie eh, maine sõltub sellest, kui tõsiselt me tööd teeme, aga meil on vaja korralikke koosolekuruume, ruume, kus me saame partnereid võõrustada ja kohati me näeme trendi, eriti viimastel aastatel, et teised soovivad teised ametkonnad soovivad näiteks eh, välisteenistusega ruume jagada ja ma üldiselt innustan meid seda tegema, sellepärast et see annab parema lisandväärtuse ja eriti, kui meil on tegemist teiste Euroopa Liidu äh, üksuste institutsioonidega või liikmesriikidega, ähm, liikmesriikide institutsioone, siis meil äh, õnnestub tõesti saavutada suuremat lisandväärtust, see on oluline ka poliitilises mõttes, sest äh, meie partnerid näevad, et tegemist on Euroopa majaga, kohati meil on ka koostöö Euroopa Parlamendiga, nii et see on äh, hea näi-, heaks näiteks, aga kohati mõjutab see seda, et vaja on mingeid ümberehitusi teha või hooneid kohandada mis puudutab teisi küsimusi, siis meil on äh, kulusid, mis kaasnevad mingisuguste ümberkorraldustega, mis äh, tulenevad soovitustest, näiteks äh, puuetega inimeste juurdepääs, see on väga oluline minu jaoks, mõningates riikides on selleks vaja teha palju tööd, et meil oleks sellised hooned, mis on juurdepääsetavad, või siis näiteks energiatõhususe küsimus, mõningates delegatsioonides oleme päikesepaneele paigaldanud, see võib täna olla investeering, aga tulevikus tähendab see võimalust hoida kulusid kokku pikas perspektiivis. mõnedel juhtudel on mingeid vajalikke kohandusi tehtud, mis võivad ühel aastal tähendada suuremaid väljaminekuid, aga tähendavad seda, et on võimalik lahendada mingeid probleeme ja kulusid kokku hoida. ja veel üks element, mis seondub hoonetega ja mille pärast oleks, mida oleks mõtet analüüsida, te mainisite juba ka teisi Euroopa Liidu institutsioone või üksusi, meie peame samuti olema osaks süsteemist, olema eh, koos teistega mõjutatud ja minu jaoks on väga oluline see, et meil on praegu võrreld-, võimalik võrrelda kõiki erinevate hoonete öö, ähm, omadusi, et öö, äh, meil on selline süstemaatiline ülevaade, vanasti see alati nii ei olnud ja mõned otsustest, mida e, viimasel aastal tehti, äh, on ähm, nende otsuste tulemusena tehtud, mis äh, tehti juba enne, kui mina ametisse asusin, meil on nüüd öö, selline parem lähenemine ja veel paar aspekti meil on õnnestunud meil on sada kaheksakümmend büroohoonet, sada kakskümmend residentsi saja neljakümnes riigis, ma nagu mainisin, julgeolekuküsimused on väga palju mõjutanud hoonete haldamist ja kohati ka hoonete valikut sellepärast enamustel juhtudel nii residentsid kui ähm,, kui büroohooned, mitte ainult meie delegatsioonide hooned, vaid ka liikmesriikide hooned või residentsid on kohati piirkondades, ähm, mis ei ole odavad piirkonnad, aga kohati on selle põhjuseks äh, julgeolekuküsimused. ja loomulikult on meil vaja pidevaid investeeringuid äh, äh, julgeoleku valdkonda ja viimane asi, mis puudutab hooneid. üldiselt ma toetan seda, et me ostame hooneid, mitte ei üüri neid. see tähendab, et äh, mingil hetkel on kulud väga suured, aga me oleme palju vähem sõltuvad äh, rentijatest või väljarentijatest või üür, või üürituru kõikumistest, see on, äh, tähendab paremaid investeeringuid meie jaoks ja see aitab meil äh, teha tööd ka siis äh, paremini, kui me koos teiste institutsioonide või äh, üksustega hooneid jagame. me loomulikult peame alati otsima parimaid võimalusi, seda ei tee mina, vaid vastavad teenistused ja need on need põhimõtted, millele me nüüd rohkem tähelepanu pöörame erinevalt varasemast. nagu Te mainisite, me mm, äh, palkame eksperte, kes aitavad meil kõige tõhusamalt äh, eelarve jaoks hooneid hallata, sest äh, see on väga oluline ja meil ei ole alati ka vastava, vastava võimekusega töötajaid endal. aga selle kohta mm, saavad äh, minu mm, kaaslased siin äh, täienduseks üht-teist öelda või saate täiendavaid aspekte leida meie dokumentidest. räägiks veel ühest teemast, mis ähm, on väga keerukas, nimelt äh, reiside kulud. oluline on täielik läbipaistvus, isegi kui see tähendab, et me, meid võidakse selle eest kritiseerida võttes arvesse teie poliitilist tausta, ma arvan, et ei ole minuga täiesti nõus, ma palusin et teenistused enne seda koosolekut ette valmistades äh, uuriks äh, minu ministritest kolleegide kulusid äh, seoses reisidega. ja me ei leidnud, et oleks üldse võimalik avalikult leida sellist infot, mis võtaks kokku ähm, Äh, riiklike diplomaatide reisikulud. Itaalias on läbipaistvussüsteem olemas, ma ise hoolitsesin selle eest, kui ma olin äh, välisminister Itaalias, aga see võtab kokku välisesinduse reisid mitte ainult äh, ministrite tasandil, vaid ka ähm, võtab arvesse presidendi reise või ähm, äh,, või teiste ministrite reise ja me oleme ja kohati on võimalik ähm, see, et ähm, me satume kriitikatule alla või, või ähm, või peame äh, seletama, mida me oleme teinud. oluline on see, et me kasutaks raha korralikult. minu jaoks on oluline see, et äh, tuleb valida odavim võimalik äh, lahendus eeldusel, et me jõuame kohta, kuhu me peame minema toon teile ühe näite. on üks nädal veebruaris, kus ma hommikul pean olema Kuveidis, õhtul Brüsselis NATO ministrite kohtumisel ja järgmisel hommikul Sofias. seda on tavaliste liinu, liinilendudega äh, raske saavutada, meil osaliselt õnnestub sellega hakkama saada, aga vahel äh, Euroopa Liidu esindamisega seotud äh, ülesanded, näiteks pean ma olema kohati parlamendis või siis olema komisjoni kolleegiumi istungil, ähm, tähendab seda, et mul on vaja reisida aegadel, kui ei ole võimalik kasutada liigi, liinilende või on see kallim. näiteks kui ma reisin äh, et äh, mei-, välisteenistusel Euroopa Liidul ei ole endal lennukeid erinevalt äh, liikmesriikidest, osadest liikmesriikidest äh, ja me peame alati siis lennukeid rentima, siis see tähendab seda, et ma tihti reisin koos teiste kolleegidega, koos teiste volinikega või siis meeskonnaga ja see tähendab seda, et kulud on väiksemad, nii et kui vaadata siis eraldi eelarveridu ühe äh, voliniku äh, kaupa, siis võiks liinilend olla odavam, aga kui vaadata kokku kulusid Euroopa Liidu jaoks, siis võib olla odavam äh, üürida lennuk ja lennata koos. aga see ei ole kõige olulisem aspekt, kõige olulisem on see, et me lähtume reeglist, et alati kõige odavam variant, millel ei ole negatiivset mõju sellele tööle, mida me peame tegema. ja ja meie prioriteetidele loomulikult ja oluline on täielik läbipaistvus. ja jällegi, ma arvan, et äh, hea oleks, kui ka teised, näiteks äh, liikmesriikide ametivõimud äh, kasutaksid samasugust lähenemist läbipaistvusele, aga ma arvan, et me peame ka selgitama, et mõningatel juhtudel ei ole võimalik olla kahes kohas samal ajal. Ähm, ja enamasti ongi meil täpselt sellega tegemist, et me peame peaaegu samal ajal olema kahes kohas korraga ja see ei sõltu meist endast ja ma tean, et see on Euroopa Parlamendi jaoks äh, probleem, ma tean, et äh, ka teil on probleeme läbipaistvusega ja aruandlusega Euroopa Liidu kodanike ees, nende reiside äh, osas, mida te ise teete, kui te tegelete parlamentaarse diplomaatiga, nii et see on teema kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, ma lisan ka riiklike institutsioonide ja piirkondlike institutsioonide, iga institutsiooni või isiku jaoks, kes haldab avalikku raha, on kohustus olla läbipaistev, tagada parim kulude-tulude suhe ja olla vastutustundlik mida tuleb alati olla, kui tegemist on avaliku raha kasutamisega, seda, seda tuleb teha samamoodi, nagu te kasutaksite omaenda raha. ja jällegi, kõik tehakse avalikuks ja kõik peab olema õigustatav, et miks me olime mingis kohas ja miks me kasutasime sellist transpordiviisi. minu jaoks on see väärtus, sellepärast et see aitab selgitada, mida me teeme, mis tööd me teeme, ma mäletan seda juhtumit, mida te mainisite, kui esimest korda avalikustasime oma äh, reisikulud kõigi äh, volinike äh, kohta ja minu puhul oli tegemist ühe reisiga, kus ma pidin külastama Aserbaidžaani ja Armeeniat on poliitiline äh, põhjus, miks me äh, neid riike koos tahtsime külastada, selle, see on mõõtakas poliitiline põhjendus. meil on väga olulised, need on väga olulised partnerid meie, meie jaoks, aga neil on omavaheline konflikt ja seepärast oli vaja külastada sama reisi käigus mõlemat riiki, pühendada neile sama palju aega, mida alati ei ole võimalik teha, kui kasutada liidi, liinilende ja meie suhet, meie, meie vestlused seal ei puuduta mitte ainult inimõigusi, kahepoolseid suhteid ja seda kohapealset konflikti ja me, mida me üritame aidata lahendada ja minu jaoks on seal lisandväärtus, kui me räägime seal, kui me räägime sellest, et milline on äh, Euroopa lisandväärtus äh, sellistel juhtudel, kui riigid on äh, eksootilistes asukohtades, äh, kui tegemist on meie idapartnerluse riikidega, vabandust, rääkisin sellest pikalt, aga tahtsin, see on väga tundlik teema, tahtsin sellest avalikult rääkida ja ma ei taha siin ennast kaitsta ähm, ja vahe, paljud kolleegid kohati peavad samamoodi seletama ja ma arvan, et on väga hea, kui meil on sellised avalikud arutelud äh, Jean-Marco tahab tõenäoliselt lisada midagi siin äh, hankemenetluste ja dokumentide kohta. sellele põhjalikule küsimustikele nii põhjalikult vastas. ma kuulasin äh, hoolekalt Kontrollikoja esindajat ning ta ütles, et äh, olen arvamusel, et delegatsioonidel on ise õigus otsustada, millised hooned nende jaoks kõne alla tulevad, see annaks või kindlasti võimaluse ka kulusid säästa. aitäh! aitäh ja järgmine kõneleja on härra De Jong. Thank you very much uh,, Mr Chair. aitäh, härra juhataja, tunnetest, äh, et um, see puudutab ju alati residentse ja hooneid teistes riikides, delegatsioonides, e, aga erinevused olid tõesti väga suured, et väga hea oleks, kui te täpsemalt räägiksite, et kui palju äh, Ähm, ruume teha religiooni ja usu intergrupis ja ma märkasin, et rotatsioon selles küsimuses, mis puudutab äh, usuvaba ja ma olen märganud ka, et ka need inimesed, kellega ma sellest rääkinud olen, ei oska ise seda selgitada ja see on väga demotiveeriv. vahel on vestluspartneriks inimene, kes alles peab äh, eksperdiks saama. härra Jaavor, palun aitäh proua Mogherinile, et täna meie hulgas olete. eelmine kord, kui ma olin raportöör, võib-olla mäletate, et oli siin väga pal-, palju olulisi küsimusi, mida pidime arutama. ja siin on ka mõned küsimused, millele ei ole veel rahuldavalt vastatud, isegi sellel aastal. esmalt tahaksin välja tuua ja see on väga keerukas valdkond, et vahel on väga väike vahe majandusdiplomaatia vahel, mis on väga oluline äh, eesmärk Euroopa Liidu diplomaatia vahel ja lobitöö vahel, mis võib kohati olla isegi illegaalne lobitöö. et mi-, mida saab välisteenistus teha, mis meetmeid võtta selleks, et korralikult eristada majandusdiplomaatiat ja lobitööd ja milliseid tagatisi oleks võimalik anda, et et neid tõesti eristatakse ja teine küsimus puudutab äh, eelarveridu, mis on seotud eh, välisteenistusega, ma tean, et see süsteem on väga keerukas, komisjoni ähm, eelarveread ei ole samad, mis mm, välisteenistuse omad, et äh, kas on võimalik lihtsustada välisteenistuse eelarvestamist, et meil oleks selgem ja lihtsam äh, aru saada, et kust tulevad välisteenistuse vahendid, et oleks mingi üks komisjoni eelarverida, sest praegu on üsna raske aru saada, et mis raha tuleb, mis eelarverealt ja kuidas seda kulutatakse. ja kolmas küsimus puudutab seda, kuidas delegatsioonid toimivad äh, riikides väljaspool Euroopa Liitu. Nad peavad ju äh, järgima kõiki korruptsioonivastase võitluse eeskirju, hankemenetluse eeskirju, Euroopa Liidu õigusakte, aga nad peavad ka kohalikke seadusi järgima, mis ei ole alati täiesti läbipaistvad seoses hangemenetlustega või nad peavad osalema hankemenetluse tegelikkuses riikides, kus on kohati tegemist poliitilise kallutatuse või korruptsiooniga, et millised on need tagatised, et äh, oleks võimalik tagada seda, et nad saavad tõesti hankemenetlusi edukalt läbi viia ja et need oleks kooskõlas nii Euroopa Liidu äh, õigusaktidega, kohalike õigusaktidega. viimane kord, kui me vaatasime Aserbaidžaani laundromati case'i, rahapesu case'i, ähm, kus äh, osa, olid osalisteks äh, erinevad Afganistan, äh, erinevad Aserbaidžaani poliitikud, see näitas ka seda, et et Afga-, Aserbaidžaan üritas mõjutada Euroopa poliitikuid, et mida oleks võimalik teha selleks, et tulevikus selliseid juhtumeid vältida? aitäh, palun vabandust, jätsin ALDE fraktsiooni variraportööri äh, välja, sest äh, dokumentides oli äh, härra Takula meil kirjas härra Klints, te oma sissejuhatavas sõnavõtus tõite välja selje, et te tahate kaitsta mitmepoolsust. seda praegu ohustab äh, seda, kuidas äh, president Trump äh, rahvusvahelisel areenil tegutseb, me oleks tegelikult võinud oodata, et Euroopa Liit ja liikmesriigid sellistes oludes tegelevad koordineerituma välispoliitikaga, aga kuidas on võimalik, et hoolimata kõigest sellest äh, ÜRO Peaassambleel mõningad liikmesriigid äh, äh, hääletasid e-, erinevalt Euroopa Liidu seisukohast, et kuidas oleks võimalik seda tulevikus vältida, mida tahate mõt-, tegelikult teha selleks ja Iisraeli ja Palestiinaga seoses on president Trump hiljuti teinud ühe väga ühepoolse otsuse, kuulutades Jeruusalemma Iisraeli pealinnaks ja samal ajal ta ähvardas teisi riike, kes sellega nõus ei olnud, et äh, neilt võetakse ära rahaline toetus. kas teil on äh, töötatud välja mingisugune äh, hädaabiplaan koos komisjoniga, et oleks võimalik jätkata palestiinlaste toetamist tulevikus, sama käib ka Kuuba kohta, kus president Trump üritab oma eelkäija Obama poliitikat lõpetada või seda koguni vastupidiseks muuta me näeme eriti just neil päevil, et Türgi illegaalselt on sisse marssinud Süüria põhjaossa, kasutades selleks Saksamaalt ostetud relvi ja ja ründab seal kurde, kes edukalt on võidelnud islamiriigi vastu. ma olen, ma ei ole veel äh, välisteenistuselt kuulnud mitte ühtegi kriitilist seisukohavõttu selle kohta ja ma tahaks küsida, et kas on oodata seda, et välisteenistus äh, selle kohta seisukoha võtab ja millised võiksid olla selle mõjud äh, Türgi fiskaalleppele, et äh, sellele rahale, millega Euroopa Liit äh, toetab Türgit ja Türgis asuvaid pagulasi. nii et eelarve kohta on juba väga palju küsimusi esitatud, saan teha lühidalt, võttes arvesse neid rahvusvahelise rahastusega projekte, on asi nii, et komisjon lähtub pigem sellest, et kõik äh, rahvusvahelises organisatsiooni, äh, rahvusvahelises projektis äh, osalevad institutsioonid peavad kinni reeglitest, kuidas ma peaksin sellest aru saama, et kas kas äh, ka teised rahvusvahelised organisatsioonid peavad äh, järgima meie reegleid? personali kohta on siin juba mm, küsimusi esitatud, ainult üks äh, küs-, väike küsimus, mulle torkas silma, et on väga palju töötajaid, kes mitte ainult ei tee palju lisatunde, vaid ei võta ka puhkust ja lasevad endale puhkusepäevad äh, rahaliselt välja maksta, kas see on mingi kokkusattumus või on tegemist mingi sellise kultuuriga, kus äh, sellise levinud mõtteviisiga, et äh, töö on olulisem kui kõik muud asjad? aitäh ja veel kol-, neli kolleegi on soovinud sõna. proua, poliitilist olukorda ühe või kaheminutiliste kõnedega, nii et palun pidage kinni sellest reeglist ja kahest minutist. härra Piteira, palun. E, suur aitäh, volinik. ma, meil pole piisavalt aega, et e, tegelikult asja arutada. oleks tore, kui oleks e, veel kohtumine, kus saaks Äh, rääkida rahulikult, mul ei ole praegu aega, et kõiki oma küsimusi esitada. kõigepealt võrdsuspoliitika. sellesse eriti tõsiselt minu meelest ei äh, suhtuta. kaks tuhat seitseteist öeldi, et neljakümne kolmest äh, saadikust ainult kaksteist olid naised ehk siis kakskümmend kaheksa protsenti kõigest mulle tundub ka, et olete rakkerühma teinud võrdsete võimaluste nimel ning ma tahaksin teada, kui palju äh, on äh, seal naisi selles rakkerühmas ning veel üks küsimus. nimelt äh, seksuaalne ahistamine, seitsekümmend viis juhtumit pandi kirja, millest kakskümmend kolm on endiselt menetluses, kas tendents on muutunud viimase kolme aastaga, kui jah, siis miks ning üks küsimus veel, millist abi osutati eh, ahistamise ohvritele? ning veel üks eh, küsimus, geograafiline tasakaal Euroopa Liidu delegatsioonides eh, välismaal praegusel hetkel kõigest eh, viisteist protsenti kohtadest eh, anti eh, viimase laienemise riigi, viimaste laienemiste riikidele ning eh, tahaksin küsida ka seda, hangete kohta. kas need äh, Äh, lahutatakse väiksemaks kui kuuekümne tuhandeks euroks, et äh, nagu seda äh, nõutakse ning nõu ja miks kohtumised näiteks Brüsselis on märkimisväärselt kallimad kui Brüsselist väljaspool? näiteks Brüsselis kolmsada on, on kulu kolmsada eurot inimese pealt väljaspool Brüsselit aga sada seitsekümmend ning äh, kas äh, meie välisteenistust äh, huvitab see probleem, mida kirjeldati New York Timesis ehk siis ähm, relvade müük Saudi Araabiale? E, ostatnie pytanie, w takim razie pominę, e, pominę resztę Przyjechałam właśnie z Chile. jah, viimane küsimus, tulin just tagasi Tšiilist. seal on meil ainult äh, kolm diplomaati esinduses. me oleme nüüd äh, Euroopa Liidu ja Tšiili vahelise kaubandusläbirääkimisega parasjagu tegemis, tegelemas, Need ei ole sugugi lihtsad läbirääkimised, kas äh, kolm inimest ei ole mitte liiga vähe? Hiina on Tšiili kõige suurem kaubanduspartner, USA-l on samuti seal väga suur roll ja nendel on äh, Tšiilis väga palju inimesi koha peal. mida te sellest äh, probleemist arvate? vabandust, et ma nii pikalt rääkisin, aga ma olin valiraportöör ja mul ei antud piisavalt aega ja aeg on tõesti probleem, see on piiratud ressurss, aga suur tänu selle küsimuse eest ja proua Jaalas. terve tulemast, proua ehm, Mogherini, loodetavasti olete täitsa terve nüüd ning äh, esindustega, sest äh, nad hindavad kõrgelt teie tööd ja tegevust ja seega nad hea meelega arutaks äh, praegust olukorda teiega hea meelega, kuna viimane kohtumine oli aasta tagasi ning äh, küsimused, mis mind huvitavad, tahtsin äh, esitada paar e, küsimustes, sest äh, üldiselt enamus meie töötajatest on väga tõhusad ja väga palju on õpitud viimasel ajal nii komisjonis kui parlamendis ja alguses on üsna raske Eh, tihtipeale ei vastata seda tegevusest eh, seda Euroopa Liidus nõutavatele standarditele. mida oleks võimalik teha selleks, et eh, professionaalsust suurendada ning välja selgitada, millised on vajadused eri piirkondades ja ja kunagi me kohtusime eh, Brüsselis, eh, see oli väga tõhus kohtumine, aga võib-olla on võimalik välja töötada mõni teine võimalus, et olukorda eh, tõhustada ning nüüd suhted ÜRO-ga, näiteks nähtavuse osas hiljuti tegemist autonoomse organisatsiooniga, aga võttes arvesse, et dialoog jätkub ja on olemas ka finantseerimine ja kaasfinantseerimine. tahaksin küsida, kuidas oleks võimalik, et äh, selliseid, äh, selliseid äh, ebakõlasid ära hoida ning lõpetuse hoiatuse süsteem luua eriti prioriteetsete riikide jaoks, millele pöörame erilist tähelepanu, mitte ainult komisjoniga suhetes, et meie tegevus oleks sidus, et ei teikline varase hoiatuse süsteem võiks väl, olla välja töötatud varsti, see, et et segadust vähem oleks, et sellisel juhul suudaksime ära hoida sellised ebameeldivused. Mr Ashworth. suur tänu. jälgime seda teemat huviga ja oleme teie poolel edasi. ma olen ka finants hallata, pöörates tähelepanu põhjustele, see on väga kiiduväärt, soovin teile edu, aga sellest, et toetust on seal vaja, aga tulemuste saavutamine on väga keeruline ja usaldusfondidega on see probleem, et paljud osapooled on kaasatud, kontroll tagada. seda ma sooviksin teada tänan, härra Stehovski järgmisena. tänan. Tšehhi Vabariigis me ütleme, et kõik hea lõpeb. ma ei tea, kas ma peaksin seda ütlema enda kohta või mitte, aga igal juhul üritan kahest minutist kinni pidada. kõigepealt äh, hanked eelarve täitmisele heakskiidu andmine peaks äh, käsitlema kõiki valdkondi ja mõnikord on keeruline tagasisidet anda, mõnikord äh, keskendutakse liialt detailidele, komakohtadele, aga teinekord jah, mingid dokumendid äh, puudu, arved puudu siin on aspekte, mida kontrollikoja liikmed ei saa lahendada, aga meie parlamendi liikmetena reisime ringi ja siis näeme, et äh, Euroopa poolt äh, tulevad mingid vastuolud, siis see kõik on väga keeruline. mis puudutab nüüd äh, personali kvaliteeti, siis ma olin ühel valimisvaatlusmissioonil ja info atentaatide ja riskide kohta äh, ei jõudnud meieni mitte välisteenistuse äh, inimestelt ja see on tegelikult halb. me saime info ameeriklastelt. seal toimus äh, atendaat äh, üsna pea pärast seda, kui me lahkusime ühest kohast, mida me kontrollisime ja teine atendaat hoiti veidi varem ära, on väga kahju, et me ei saanud infot inimestelt, äh, kes on meie oma inimesed ja kellele me maksame selle eest. ja ühte punkti on siin juba kolm-neli korda mainitud. me peame pragmaatiliselt asjadele lähenema. pärast aastat kaks tuhat neli liitusid päris paljud uued riigid. proua kõrge esindaja, te saaksite äh, mulle arvud, aga ma tahaksin siiski teada, kui palju Tšehhe, poolakaid ja rumeenlasi on teie teenistuses ja millistel ametikohtadel nad on? hispaanlased, portugallased, itaallased, prantslased saavad eelistatud. ei, ei eelistata Tšehhe, poolakaid ja rumeenlasi ja kuidas te soovite edaspidi kaasata ka need riigid, see oli minu küsimus. suur tänu ja viimasena härra Flanagan, palun jah, üritan siis äh, jätkata siin äh, jalgpalliterminoloogiaga. üheksakümmend minutit hakkab läbi saama, nii et mina siin räägin nagu nii-öelda lisaajal. üritan aga siiski ka jah, värava lüüa. ühesõnaga, Iirimaa esindaja olen mina. me teatavasti hääletasime Lissaboni lepingu äh, muutmise referendumile vastu, toimus teine referendum ja meile kinnitati enne teist referendumit üle, et me saame säilitada neutraalsuse, nii et äh, ma olen kuulanud äh, teid ja mõningaid komisjoni esindajaid, kes ütlevad, et Euroopa Liidu äh, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika saab üldise toetuse osaliseks äh, ning äh, mind see natukene lõbustas, isegi kui ma seda kuulsin, äh, ma olen nüüd sunnitud ütlema, et komisjonile suunatud selleteemalised küsimused on olnud väga hägused ja udused äh, ja kui see äh, meelsuse äh, uuring korraldati üle kogu Euroopa Liidu, siis võib-olla intervjueeriti Iirimaal ainult äh, kolmesadat inimest, nii et see oli null koma midagi protsenti. nii et palun, kui te räägite läbipaistvusest ja avatusest, andke mulle konkreetsed arvud, sellepärast et ma ei suuda uskuda, et iirlased on äh, selle poolt, et me maksame järjest rohkem selle poliitika eest, mis tegelikult äh, hävitab inimeste elusid. mõned uurimused jah vist koostatakse sellest, et Euroopa Liitu paremas valguses näidata, oli üks teine uurimus ja küsiti äh, jällegi digiturvalisuse kohta ja ka seal olid väga kõrged toetust Äh, protsendid ja toodi välja, et me peame tegema loomulikult ka selles varras ka enam, ka Iirimaa, äh, PESCO programm ja kõik muu. ma ma soovisin äh, saada lähemat infot, äh, soovisin sisse pääseda teatavale koosolekule, mis puudutas Euroopa kaitsepoliitikat ja põhimõtteliselt mind visati sealt politseiga välja, üks naine, kes istus äh, minu kõrval, äh, teda lausa loo-, löödi ja nii edasi, ühesõnaga selle kohta tahaksin ka lähemat infot, miks see nii on. suur tänu! meil on nüüd tõlge kella üheteistkümneni, peale seda on võimalik äh, jätkata itaalia keeles ja nagu te nägite, siis tõesti äh, siin vastuseid on äh,, küsimusi on seinast seina äh,. suur tänu, jah, üritan vastata siin itaalia äh,, hispaania, inglise keeles ja pean ka ise varsti järgmistele kohtumistele minema mis äh, puudutab äh, Europarameetri uuringuid, siis minul neid äh, andmeid ei ole, see ei ole minu töö, aga ma võin küsida neid andmeid ja kui ma need andmed saan, siis ma jagan neid teiega, need andmed oleksid huvitavad ka minu jaoks. ja üritan äh, võtta äh, nüüd läbi kõik küsimuste kaupa. koostöö liikmesriikidega kohalikul tasandil äh, toimib väga hästi, ma ei tea, kes seda küsis, aga see toimub väga hästi. hiljuti oli meil äh, kohtumine kahekümne kaheksa liikmesriigi peasekretäridega kohtumine oli väga edukas, ükskõik kuhu me läheme, meie delegatsioonidel on vaja ruume, kus kohtuda, läbi rääkida, nii et me ei kohtu mitte ainult partneritega konkreetses riigis, vaid me koordineerime ka oma tegevust liikmesriikidega, kõikide liikmesriikidega koha peal ja tihtipeale kord nädalas või rohkem kui kord nädalas tuleb äh, koostööd äh, koordineerida erinevatel tasemetel, suursaadikute tasemel näiteks äh, ja siis vastavalt ka nende ametnikega, kes tegelevad parlamentaarsete küsimustega, poliitikaküsimustega ja nii edasi, nii et me kohalikul tasemel kindlasti teeme tihedat koostööd liikmesriikidega jätkusuutliku arengu eesmärkide osas, kliimapoliitika osas, ÜRO-s mujal. nii et me koordineerime oma tööd pidevalt, sellepärast et muidu me ei äh, saavutaks äh, ka ühtsust äh, ÜRO-s, nii et me koordineerime ka Genfis ja New Yorgis ja mujal ja tihtipeale küsitakse, et miks New Yorgis ja Genfis on meie esindused nii suured ja seda just sellepärast, et seal koordineeritakse tegevusi äh, Euroopa Liidu äh, tasandil ja mitmetel äh, juhtudel toimuvad samal hetkel ka erinevad koordinatsioonikoosolekud, erinevad teenistused, erinevad tasemed, mitte ainult kord nädalas ei toimu need koosolekud ja sellepärast ongi vaja ruume, mis on piisavalt suured, et sinna